tuhande üheksasaja neljakümne neljandal aastal eh, mõrvati viimased eh, romad eh, naised ja lapsed võitlesid oma elude eest, olid suurtes raskustes, nad astusid vastu nendele sündmustele, mis aset leidsid ning see tõi endaga kaasa mälestuspäeva, mis äh, on, peab meile meenutama, et seda koledust ei tohiks äh, kunagi korrata. aitäh, proua härra Lantsini! suur aitäh! Äh, täna, kaheksakümnenda aasta pärast Molotovi-Ribbentropi plati sõlmimist ja kolmkümmend aastat pärast raudse eesriide langemist on meie jaoks väga oluline. noored ei tohi kunagi unustada traagilisi tagajärgi mis on, mis oli üheksateistkümne, kaheksa, kahekümnenda sajandi totalitarismil. me peame iga päev seda meenutama ja et me oleksime teadlikud tänasest vabadusest see aga ei tohi saada propaganda vahendiks, mille eesmärgiks on äh, luua standardiseeritud äh, hall tsoon. me ei, Euroopas peavad kõigil ikkagi omad identiteedid olema Ehm, ja me peame mm, arvestama sellega, millised on suhted erinevates riikides perekondade, kohalike ehm, kogukondade ja omavalitsuste vahel. Ehm, meie eh, sallivuse aluseks on kristlik perekond ning kindlasti me peame sellega arvestama. me peame meeles pidama ka seda, et meie Euroopa piire tuleb kaitsta, eh, seda ka liiga eh, kaugele mineva rändepoliitika eest see on meie kohustus, meie kohustus on mälestada ning äh, ka äh, hukkunud, äh, hukkunutele õigust luua. suur tänu ja järgmisena saab sõna kolleeg Slotovski, üks minut, palun. suur tänu. Jeden dzień po osiemdziesiątej rocznicy dnia w ma tahtsin öelda, et pärast kaheksakümnendat aastapäeva Stalini Hitleri pakti osas, jõustumise osas, kus Nõukogude Liit ründas Poolat, mida eelnevalt ründas Hitleri Saksamaa, Nõukogude Liit äh, väitis, et nad kaitsesid valgevenelasi ja ukrainlasi Äh, ümber asustades miljoneid inimesi Siberisse ja kontsentratsioonilaagritesse. Nad kasutasid terrorit. daamid ja härrad, natsism on möödas, Nõukogude Liit on möödas, aga sellised tavad on endiselt olemas. vaadake, mis toimub äh, Gruusias, mis toimub Krimmis, mis toimub Ida-Ukrainas tänasel hetkel tulistatakse seal endiselt välja kuule ning õppetund äh, meile kõigile on mõelda Euroopa tulevikule, aitäh! suur tänu ja nüüd härra Georgulis üks minut, palun. lugupeetud juhataja, mälu on üks Euroopa, inimkonna rikkustest ja me peame looma äh, paigad, muuseumid, kus äh, mälestused on elus ja mis edendavad meie inimväärtusi. me peame meeles pidama, millised äh, inimkonna tulevikuperspektiivid võivad olla, seega see roll on väga keeruline meil on võltsteaduslik lähenemine ajaloole, mis üritab äh, mälestamist ähm, moonutada. kui seda niiviisi kasutada, siis ei ole see õige, me peame tagama selle, et kunst äh, ja kultuur võivad leida väljendamist inimeste mälus ja sellepärast olen ma pettunud, et sõna kultuur äh, ei tulnud välja uute volinike portfellidest. see on üks Euroopa rikkusi, kui me tahame meie kultuuri elus hoida, peame me seda toetama, aitäh! suur tänu ja järgmisena saab sõna härra Castaldo, poolteist minutit. suur aitäh! me teame, et osad tahaksid ära kasutada seda arutelu selleks, et hakata vaidlema äh, totalitaarsete režiimide karmuse üle. aga selline mälestus ei tohi saada ära kasutatud kolleegide poolt. Äh, need mälestused peavad meid ühendama ja kaitsma tulevikus. me mälestame miljoneid äh, totalitarismi ohvreid tegemist on möödunud sajandi kohutavate lugudega ja me ei tohi neid unustada. režiim äh, režiimi poolt, äh, režiimide poolt tehtud ei tohi ära kasutada nii propaganda, et selle najal äh, läbi viia, eriti võttes arvesse meie noori, kellel on vaja mm, näha, kuhu nad edasi liiguvad. me ei tohi ära kasutada äh, ignorantsust, sallimatust ning viha mille ainsaks eesmärgiks on ikkagi maha suruda kõik need, kes ei taha teatud isikute arusaamaga ühiskondadest leppida. Anna Arendt rääkis samuti totalitarismi halvast mõjust ning äh, me selleks, et vältida, et Euroopas taaskord teatastaksid ebaõiglus ning äh, vaen, äh, peame me kõik ühinema, meil on vaja ka äh, konkreetseid poliitikaid, mis ja väärtusi aitaksid toetada, ilma selleta ei ole meil võimalik edasi minna. sellepärast, et vastasel juhul oleme me selle lahingu juba kaotanud. suur tänu ja nüüd härra Pašescu, üks minut, palun mikrofon kannab. Molotov-Ribbentropi eh, eh, pakt ja sellega seonduv on mõjutanud Euroopa piirkondi. kaheksakümmend aastat on möödunud, ma võin öelda, et eh, Rumeenia elab endiselt Hitleri ja Stalini tahte kohaselt Rumeenia rahvas jagati kaheks. Rumeenia ja Moldaavia vabariik. võin öelda, et Ribbentrop-Molotovi pakti äh, tulemusel on paika pannud sellised piirid, mis tõid Ida-Euroopas võimule kommunismi tegemist on teemadega, mida me peame meeles pidama, me peame mõistma, et Euroopa Liit on äh, reaktsioon sellele ning tagab demokraatia kogu Euroopale. suur tänu. suur tänu ja nüüd saab sõna härra Majorino, üks minut. suur aitäh mineviku mälestamine on hädavajalik selleks, et me suudaksime tulevikku üles ehitada, eriti praegusel ajal, kui me näeme, et uued neonatsistlikud tuuled võtavad hoogu. siinsamas kojas peame me rääkima Euroopa demokraatiast ja kaitsma seda väliste mõjude vastu. mäle-, stus on äärmiselt oluline eh, ning eh, see on oluline ka kogu demokraatiale eh, maailmas, eriti praeguses olukorras. selleks on, tahaksin meelde tuletada Liina Segrini poolt öeldud holokausti kohta. ta on nüüd Itaalias senaator, ta jäi Auschwitzis ellu. ta on meid hoiatanud neonatsionalismi vastu ning kaitseb meie ühiseid huve meie ühine mälestus on hea äh, vahend võitlemaks äh, ükskõiksuse vastu, ebaõigluse vastu, me peame mm, mäletama, et ja meeles pidama, et meil kõigil on südametunnistus ja me peame seda südametunnistust kasutama. suur tänu ja nüüd saab sõna kolleeg Kruudler, üks minut. lugupeetud juhataja, mälestamine on kohustus meie jaoks, meie Euroopa saadikute jaoks see annab äh, mõtte meie tööle, mida teeme ja see võimaldab mõista, kuhu me soovime liikuda. juured on need, mis võimaldavad ühel puul kasvada ja selleks on meil vaja äh, finantsvahendeid. Euro-, kodanike Euroopa programm on näidanud oma tõhusust ja lisandväärtust. kakssada miljonit eurot äh, tegevusteks, mis puudutavad mä-, mälu kui Euroopa Komisjon soovib tõesti edendada seda teemat, siis oleks vaja sellele ka finantsvahendeid. järgmises mitmeaastases finantsraamistikus näeb, peaks komisjon toetama ettepanekuid, mida on teinud parlament uue programmi osas, mis puudutab õigusi ja väärtuste programmi komisjon on kahega jaganud selle äh, kahega ja me peame reageerima sellele, aitäh. suur tänu ja järgmisena saab sõna härra Pest üheks minutiks. aitäh. Euroopa mäle, mälukultuur on väga oluline, olgugi et sellest piisavalt ei räägitud. ja oluline on täpselt mäletada seda, mis juhtus, juhtunud on kõigepealt on siin kakskümmend kaks soovitust Euroopa mälestamiskultuuri jaoks ja peab märkima, et siin ei, üheski nendest ei kajastu sõna juut. nagu ei olekski need osa Euroopa kultuurist ja nagu ei oleks nemad olnud põhiohver natsionaalsotsialistide käes. räägitakse üksnes Poola vastupanust ja läbi selle meenutatakse juute. juutide ainulaadset kannatused on asi, mis, millele kindlasti peaks tähelepanu pöörama, sest sellest on võrsunud ka Iisraeli riik, nii et noh, ning äh, praegu on skandaalne, et toetatakse äh, korruptiivset Palestiina riiki. Te räägite sellest, et me ei tohi moonutada fakte ja peame mäletama minevikku, aga te ise moonutate fakte läbi selle, et te juute ei meenutagi. nii, nagu see taotlus praegu on esitatud, ei pea see paika sest, äh, sest pühib juudid ajaloo mälestustahvlilt. kolleeg Krasnodebski, üks minut. Äh, suur tänu väärastunud ajalugu on selle poliitika tšempsion, tšempion, seda ütles, öeldi Poolas üheksateistkümnendal sajandil, sellega võib viidata ka Teisele maailmasõjale ning poliitilistel põhjustel seda tehti ning poliitilised motiivid olid need, mis lõid väära pilgi minevikust. miks inimesed ei tahaks, tahtnud meenutada pikka aega seda pakti? ja väita, et ainult tänu selle paktile toimus Teine maailmasõda. ja sellisel juhul ei peaks selgitama, miks lääne liitlased tegid Staliniga vaatamata kõigele koostööd, miks Punaarmee oli see, kes vabastas riike ja ei peaks selgitama Jaltat ja nii edasi. me peaksime lõpuks õigeid järeldusi ajaloost tegema, aitäh! suur tänu, järgmisena härra Fox, proua Fox. ajalooline mälestamine on oluline, seega on see liiga tähtis, et seda poliitilistel põhjustel manipuleerida. Need ettepanekud ei toeta tõelist mälestust, vaid tegemist on Teise maailmasõja küünilise ärakasutamisega, välja mõeldud lahingutega ja nii edasi. rahvapartei kasutab häbiväärselt mälestamist selleks, et laiendada Euroopa Liitu ning propaganda koolide õppekavades ning sotsiaaldemokraadid kasutavad ära ajaloolist vabadusvõitlust selleks, et mitteliberaalset totalitaarset tsensuuri keskenduda või vaigistada poolakaid ja delegitimiseerida äärmusi kes on need tõelised äh, antifašistid, äh, äh, vastupanuvõitlejad Prantsusmaal, Francoga seonduv Hispaanias ja nii edasi. see ajalooline võitlus on see, mida mina toetan ning vapruse osutused peavad olema meile nähtavad ning miski ei sõltu institutsionaliseeritud Euroopa visioonist Euroopa Liit on minevikku jäänud, me ei tohi unustada, et Teine maailmasõda võitles osaliselt eh, laienevale impeeriumile, mis eh, rahvusriikide piiridel trampis. tegemist oli maailmasõjaga, kus eh, miljonid mitteeurooplased võitlesid vabaduse ja demokraatia eest, oma enesemääramise eest ning lähtuti põhimõtetest, mida see parlament tahab unustada ning äh, ajalugu ümber kirjutada ja tahan teile äh, meelde tuletada, et riiklik suveräänsus äh, on eelkõige kõige olulisem. In der Aussprache folgt Herr Kollege Kovatšev, eine Minute. järgmisena härra Kovatšev üheks minutiks kaheksa aastat tagasi kaks, kaheksakümmend aastat tagasi kaks diktaatorit äh, käivitasid paktiga Teise maailmasõja ja jagasid Euroopat. vaatamata oma ideoloogilistele erinevustele on need kaks sama, kaks nägu sama kurja puhul. see kuri on toonud kaasa tohutuid kannatusi eelneval sajandil miljonid ähm, süütud ohvrid kannatasid seetõttu teise maailmasõja lõpp tõi endaga kaasa ühe režiimi kokkukukkumise, aga teine äh, jätkuvalt orjastas pool Euroopat, me oleme siin selleks, et äh, mälestamist muuta selle terrori osas, mis alles jäi ja mis pani meie mandri kannatama tahaksin õnnitleda Bulgaaria ametivõime selle eest, et nad on tõelised Äh, teise maailmasõja äh, äh, olukorra toonud õppekavasse, me peame jagama mälu ja me ei tohi lasta sotsialismil, kommunismil, fašismil või ükskõik millisel totalitaalsel ideoloogial mürgitada eurooplaste südant ja meeli. Hispaania kolleeg tunneb muret, et on endiselt diktaatorite järgi nimetatud tänavaid tema riigis, aga võib-olla te ei tea, et Bulgaarias on iga teine nimi end-, tänav endiselt nimetatud mõne diktaatori või kellegi teise järgi, kes on sadade inimeste surma põhjustanud, me peame ühinema ja austust avaldama kõigile totalitaarsete režiimide ohvritele väga sageli unustatakse, et neid on nii paremal kui vasakul, aitäh! suur tänu ja järgmisena proua Fajon. aitäh, ma olen nõus, et oluline on minevikku meenutada selleks, et elada tulevikus, aga me ei tohi äh, korrata mineviku vigu, sest see tähendaks ajaloo kordumist. kõik need resolutsioonid, mis on vastu võetud Euroopa Parlamendis nüüd ja varem, ei ole kasulikud, kui me võimaldame mõningad tegusid, mis, mis resolutsioonid äh, hukka mõistavad. see lõmastab demokraatiat, rikub õigusriiki, vähemuste õigusi Äh, toob endaga kaasa natsionalismi ja nii edasi. Sloveenias öeldakse, et kõigepealt tuleb oma kodu korda teha ja teiste vii-, vigadele viitamine äh, on kasulik ainult siis, kui oma vigu mitte korrata. Euroopa Liidus ei saa me rääkida juhuslikest äh, vigadest tänu teadmatusele reeglite eiramine on saanud karistamatuks tegevuseks komisjoni preside-, meil pe-, oleks vaja tõsist arutelu selle üle, mis puudutab äh, ka äh, tulevike volinike portfo-, portfelle, sest see mõjutab meie kodanike tulemusi, aitäh, ja järgmisena saab sõna härra Austrevitšis, üks minut. That... lugupeetud äh, president, härra volinik, head kolleegid Euroopa integratsioon on ka tulevikuprojekt, mis lähendab Euroopa rahvaid kui me aga tulevikku vaatame, siis peame kõigepealt äh, õppust võtma minevikust, minevikust, mis on, äh, mis koosneb sõdadest, totalitarismist, mis äh, on paljud elud hävitanud. pärast sõda oleme me õppinud stabiilsust ja usaldust looma, kuid ärgem langem illusioonide lõksu, ega meie hädadel ei ole sellega lõpp Nõukogude okupatsioon äh, näiteks Balti riikides on äh, üks küsimus, äh, mida me peame veel silmas pidama, kui lisaks sellele ma tahaks viidata sellele, et meie mm, Euroopa mälestamine tähendab seda, et me peame ka ühtselt õppima ja uurima oma ajalugu ning toetama oma Euroopa eluviisi. pani przewodnicząca, mamy za sobą osiemdziesiątą rocznicę wybuchu. suur aitäh, härra Jaki tegemist on kaheksakümnenda aastapäevaga, Poolat ründasid Saksamaa ning Nõukogude Liit. väga paljud unustavad, et tegelikult reetsid meid ka riigid, kes olid meile tagatisi andnud, kirjalikke tagatisi, sellepärast et meie ei teinud Hitleriga koostööd, jäime oma au juurde, suur osa Poolast hävitati, osa meie koduriigist hävitati, viiskümmend protsenti kogu meie kultuurist hävitati, rüüstati, seitsekümmend protsenti meie rongivõrgustikust, tööstusest. Poola rahva materiaalsed kaod ulatusid kolme kaheksa protsendini kõikidest varadest. Suurbritannias üks protsent ligikaua võrdlemaks, kolmkümmend kaheksa protsenti advokaatidest, arstidest, kogu eliidist tapeti tegelikult, kuus miljonit kodanikku kaotasime, kolme miljonit juuti, meid eh, anti üle Nõukogude Liidule, meid reedeti see oli Poola saatus, sellepärast et meie tegime õiget asja. ja paljud peaksid süüdi ennast tundma sellepärast, eh, eh, et nad ka praegu veel ütlevad meile, mida teha ja eriti just ajaloo tõttu. suur aitäh, proua Kaal, palun üks minut. tänane arutelu puudutab diktaatorlust ning kommunistliku ja fašistliku mm, diktaatorluse ohvreid. meie oleme minu koduriigis tuttavad mõlemat liiki diktaatorlusega kahjuks. aga mis me näeme, on see, et kommunismi tagajärgi tegelikult ei vihata kõikjal Euroopas, olgugi et kommunism, kommunismi tõttu hukkusid väga paljud, aga mis meil on ühist, on meie usk tulevikku, see muudab meid tulevaks, tugevamaks Kesk-Euroopas. me peaksime mineviku vigadest õppima, mis Kesk-Euroopas toime saadeti, nii et me mõistaksime ka, mis tegelikult toimub kommunismijärgses äh, maailmas. ühtses Euroopas peame me tähelepanu pöörama sellele, mis kommunismi ajal tehti. kahjuks aga rikkam osa Euroopast, kus kommunismi ei olnud, seda ilmtingimata ei tee. kommunismist rääkimine võib tekitada ka lõhesid lõhesid peaksime vältima, kuid kui me üksmeelt selles küsimuses ei saavuta, ei ole meil võimalik ka täielikult Euroopat ühendada. suur aitäh ja proua Farah, üks minut suur aitäh! Euroopa mälestuse resolutsioon tõstatab Euroopa pärandi ja pärandikohtade küsimuse. me tahame mm, tähistada Euroopa mälestust, aga meil on vaja ka teatud kohti, memoriaale, muuseume, muud. Need on meie mm, äh, mälu geograafiaks, me peame neid kaitsma, väärtustama. seda selleks, et kodanikud saaksid äh, konkreetsete kohtadega ennast siduda me peame need edasi andma ka nooremale põlvkonnale, tegema seda läbi kaasaegse kommunikatsiooni ning kaasama need küsimused samuti oma äh, kooliprogrammidesse. algatusi on Euroopa pärandi äh, märgis äh, või siis ka mm, sellel nädalavahetusel toimuvad kohtumised, aga me peame lisaks sellele veel kaitsma neid mm, mälestusmärke, mis on mälestuseks meie kannatustest meie mälu peab äh, elavalt ja nähtavalt mm, inspireerima meie tulevikku. suur aitäh, palun, proua Kempa. suur aitäh, daamid ja härrad. minu arvamuse kohaselt see resolutsioon peaks muuhulgas ütlema, et siin ei mingeid äh, Stalini äh, Hitleri poolt tehtavad äh, kinnipidamislaagrid ega muud sellist. me peame üksteise mõistmist toetama. Poola on Euroopa Liidu liige, aga meie olime ikkagi toona omal ajal kahe kõige koledama terro-, ähm, totalitaarse režiimi ohvrid veel praegugi Poolas äh, on tunda äh, Nõukogude domineerimise ning sõja tagajärgi. me pingutame, äh, kuid alati meie pingutustega ei arvestata. meil on vaja aga täna oma liitlasi ja ühiseid väärtusi, sellepärast et kuna neid omal ajal ei olnud, siis sellega kaasnes konflikt. sõjaline konflikt Ukrainas on ka üks asi, millele me peaksime tähelepanu pöörama lapsed, orvud kahekümne esimesel sajandil on Euroopas, see on miski, mis on täiesti vastuvõetamatu. suur aitäh teile ja nüüd palun proua Kalniete. priekšsēdētājs kundz, komisār kungs, kolēģi, Ribbentropa Molotov pakts miljoniem eiropiešu. austatud juhataja, paljudele miljonitele eurooplastele ja minule ka on Teine maailmasõda väga sügavalt mm, korda minev asi, sellepärast et, et pärast Teist maailmasõda langes raudne eesriie ning me sattusime repressioonide ohvriks. minu vanavanematest kolm olid äh, Siberi äh, Gulagi laagrites ning kaks nendest surid. palju on niisuguseid inimesi Balti riikides, kelle saatus sarnane on aga Balti riikide inimesed oskasid sellest kõigest, kõigest sepistada võidu. kolmkümmend aastat tagasi astusid nad kokku Balti ketti, kuussada viiskümmend kilomeetrit pikk inimkett. nii meenutasime seda, et meil on õigus oma vabadusele ning oma riiklusele. nii muutus Balti tee, Balti kett teeks tagasi Euroopasse teeks, mis aitab meil meenutada, et õiglus jääb äh, alati püsima ning täpselt samast äh, lähenemisest peame lähtuma ka Krimmi küsimuses. suur aitäh, proua Soko! suur aitäh, kaheksakümmend aastat on Molotov-Ribbentropi pakti sõlmimisest möödas Eh, siis jagati huviring ning eh, see tegi alguse ühele verisemale sõjale kogu meie ajaloos. kolmekümne esimesel augustil mälestasime me ohvreid, eh, natsismi, fašismi ja kommunismi kokkulangemine on viinud vabaduseni, mida kahjuks võetakse iseenesestmõistetavana mõningates Euroopa piirkondades, aga mälestamine on ainus viis, kuidas me saame jõuda lepituseni. kohutavad lood, vägivald, äh, mis tulenesid äh, neist tumedatest ideoloogiatest peavad leidma selgitamist, nii et selliseid asju kunagi enam ei kordu. suur aitäh, järgmisena palun proua Šoidrova. Připomínat si smutné události právě proto, aby nebyly zapomen-. daamid ja härrad, mäletamine on meie kohustus. me peame niisuguseid sündmusi, nagu need, millest täna räägitakse, mäletama selleks, et äh, nad tulevikus ei korduks. esimesel septembril puhkes Teine maailmasõda kui rünnati Poolat. ning pärast ründas Nõukogude Liit Poolat veel kord. kulus kuus aastat, enne kui Teine maailmasõda lõppes, aga sellele järgnes järgmine diktatuur ning siis nelikümmend aastat Nõukogude võimu. see põhjustas palju kannatusi, palju vihkamist ning endiselt näeme selle perioodi jälgi. peame seetõttu mäletama, et nendes Euroopa osades, kus ei võib-olla saaksite jätkata, et me näeme, kas on äh, probleem tehniline. kas äh, kuulete mind praegu, kas tõlge toimib? toimib ka inglise keeles. väga hea. nii. siis alustan algusest peale. hüva. mõlemad diktatuurid, nii kommunistlik kui ka natsionaalsotsialistlik, olid kohutavad, seetõttu on meile väga oluline meel, meeles pidada, kuidas kuidas see kõik oli ning missugused sündmused viisid nende diktatuuride tekkimiseni ning me peame mõtlema Ukrainale, mis on osaliselt okupeeritud ning kannatab väär, väärinfo, desinformatsiooni all, mida saadetakse Moskvast. me peame ukrainlasi toetama. just arvestades seda kohutavat ajalugu, mida me täna mäletame, mälestame. sinise kaardi küsimus, kas olete valmis vastama? ja ma tahtsin tegelikult äh, sõna võtta vaba mikrofoni voorus. nüüd aga kolleeg Viseler Liima. lugupeetud president, head kolleegid, kaheks lõhestunud Euroopa, ühel pool müüri inimesed olid vabad, teiselt poolt ei saanud inimesed ennast vabalt väljendada ega ringi liikuda, see oli minu noorus. ühel ja teisel pool öö, äh, oli see vägagi äh, meeldejääv. ma mäletan seda, kui, mida me tundsime äh, seoses selle joonega, mis oli maha tõmmatud äh, suva alusel pärast sõda. teist maailmasõda äh, kirjeldati mulle, ma mäletan, kuidas ma teismelisena tundsin hirmu, kui külastasin kinnipidamislaagreid ning nägin, mis ohvritega tehti. praegu aga tundub, et aastad mööduvad ning see, mis inimeste tapmine äh, nende kasutamine mingis mõttes eh, ehitusmaterjalina eh, hakkab unustusolma vajuma, lausa eitatakse sellist eh, minevikku, see on vastuvõetamatu. mälestamine ei tähenda mitte ainult nende austamist, kes hukkusid, vaid see tähendab samuti seda, et me saame piirata levivat äärmuslust täna meie kohustus on mälestada eurooplastena, me peame noortele selgitama, mis toimus ning me peame jääma tähelepanelikuks, kui me tahame kaitsta tulevikku, kus äh, võivad leida kordamist mineviku kuriteod. kiitokset, edustaja Viiserev. suur tänu, proua Viiserev-Liima ja järgmisena saab viimase kõnelejana sõna härra Halitski, üks minut, palun. Dziękuję pani przewodnicząca. rezolucja, która mam nadzieję suur aitäh! ma loodan, et me kiidame resolutsiooni heaks. mina olen kaasautoriks. see resolutsioon räägib ajaloost. aga me peame järeldusi tegema ajaloost. Molotov-Ribbentropi pakt, pakti ei tohi unustada see peab olema meile tulevikuks õppetunniks. kõik need, kes ignoreerivad radikalismi, natsionalismi, äärmuslust praegu, tegelikult loovad pinnase, pinnase selleks, et mineviku jõledusi korrataks tulevikus ja seda aga ei tohi juhtuda ja ma tahaksin kõigi meie poole pöörduda ja kutsuda üles tegutsema. me näeme ka Poolas, kus tähistati kus mälestati, mälestati okupatsiooni, ka Poolas levivad äärmuslikud Äh, tendentsid, äh, võltsitakse ajalugu, kasutatakse seda propaganda eesmärkidel. vahel teevad seda populistlikud poliitikud ja sellega nad tegelikult õõnestavad äh, meie soovi üles ehitada ohtudest ja totalitarismist vaba Euroopat. Nemad räägivad egoistlikest Äh, põhjustest, äh, natsionalismist, me peame oma vabadust kaitsma. suur tänu, härra Halitski ja järgmisena lähme vaba mikrofoni vooru juurde ja neid sõnavõtusoove nii palju, et saan võib-olla pooltele ainult sõna anda, ehk siis viiele. ja tegelikult taotlusi on viisteist ning me oleme juba ajast maas ja seega lähtume sellest ja kõigepealt äh, proua Benjamin señora presidenta lugupeetud president volinik muidugi mõistan esmatähtis et euroopa ja meie ühiskond ei unustaks minevikku oluline on et me teaksime mis ajaloos toimus ning et me austaksime ja avaldaksime austust äh, ohvritele me võitlesime vabaduse nimel vabadus on nüüd meie oma aga tahaksin teid hoiatada daamid ja härrad sellepärast et ma näen murega järgmist ma usun, et täna me ei peaks hakkama ajalugu ümber kirjutama. poliitikud ei saa peale suruda ühtset nägemust ajaloost. seda, sellisel juhul võidakse ajalugu ära kasutada relvaga, ma räägin sellest sellepärast, et ma näen, mida vasakpoolsed Hispaanias üritavad teha seadusega, mis üritab teatud konteksti ajaloo ümber luua ajalugu peavad kirjutama ka ikkagi ajaloolased, mitte meie töö ja teie kõikide töö on tagada, et ajaloolased saaksid vabalt oma tööd teha. muuhulgas haridus, hariduse tähtsus. haridus tagab uue põlvkonna humaansuse, sellepärast et äh, humaansusega seotud väärtused ongi see, mis võimaldab meil kõikidel äh, vabalt valida ja oma tuleviku üle otsustada. ja järgmisena kolleeg Jones You... suur aitäh, volinik, te küsisite, kuidas äh, teie mälestate äh, ja hoiate meeles minevikku, minevikku, äh, mille märkisid ära sõda ja konfliktid piiridel. ja mina olen olnud üle kahekümne viie aasta inimõiguste advokaat ja teen ettepaneku, et me peaksime inimõigusi, inimväärikust austama, kuidas me seda teeme, me austame õigusriiki, inimelu, kogunemisvabadust, kõne, sõnavabadust, elu, väärikust. kõikide laste, inimeste puhul, kõikide üksikisikute puhul, eh, kogu nende mitmekesisuses, kedagi ei tohi välja jätta. inimväärikuse tagamine on oluline läbi majandusliku jõukuse ning vabaduse elada nii, nagu me soovime. kuidas me seda suudame saavutada? see on meie inimõiguste instrumentidesse sees. Euroopa Inimõiguste Konventsioon, ÜRO harta kõik rahvusvahelised konventsioonid, mis meil on ja muidugi mõista samuti meie Euroopa Liidu inimõiguste harta ja lõpetuseks muidugi ka mm, Suurbritannia peab Euroopa Liitu jääma. suur tänu, kolleeg Jones. ja järgmisena kolleeg Brudzinski, palun, üks minut. suur aitäh, lugupeetud president, lugupeetud volinik eile Poolas tähistasime äh, mälestasime kaheksakümnendat äh, Nõukogude agressiooni aastapäeva. ja seitsmekümnendat aastapäeva mälestasime me hiljuti Platas, kus äh, endine Vene välisminister üritas põhjendada sõda ning Molotov pärast Vene agressiooni ütles järgmist. mis põhimõtteliselt tähendab äh, inetu laps. hiljuti kuulsime, kuidas äh, Vene poliitikud üritasid jällegi ajalugu ära kasutada, me räägime siin aga Euroopa tulevikust. Äh, mis lähtub minevikust, minevik peab aga seisma tõe jalgadele. Euroopat ei oleks, see on tõde, kui äh, meil ei oleks olnud Kreeka filosoofiat, äh, Rooma õigust, Uut-Vana Testamendi kristlust, Hannes Paulus kahte ja nii edasi. me teame, kes tapeti Auschwitzis Poola kangelased Karski, Piletski, Lovak, Veranski, nemad on olulised, me ei tohi lasta üles ehitada järjekordset totali-, totalitarismi, ei, ma ei räägi siin Nõukogude või natsi omast, aga äh, poliitilise korrektsuse totalirismi. suur tänu, härra Brudzinski, tähtis teema, aga te läki, rääkisite üle minuti ja järgmisena saab sõna äh, proua Ferreira, palun üks minut It's working. Et eh, plural tentative de equiparar fašismi kommunismu. E suur aitäh. on täiesti kohutav, et siin viiakse võrdusmärk sisse erinevate režiimide vahel. Eh, samas me ei pööra tähelepanu kapitalistlikele režiimidele, mis samuti olid Teise maailmasõja eh, põhjustajateks see on üheks asjaks, millest ei räägita, aga me peame seda tegema, me peame rääkima natsismist, fašismist, minu koduriigis Portugalis oli nelkide äh, revolutsioon, mis viis, tegi lõpu fašismile, see on aidanud edasi viia töötajate õigusi kuid samuti me näeme, et paljudes riikides ja ka Ukrainas on kommunistlik partei keelustatud, seda muuhulgas Euroopa Liidu eh, toel. muuhulgas me peame läbi vaatama ajaloo, eh, sellepärast, et eh, vastasel juhul Euroopa Liit ei suuda rahuldada kodanike ootusi ja vajadusi ning ohtu satuvad meie vabadused ja väärtused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 ja räägitakse sellest, et Euroopa on Hitleri kaasosaline. see on üks asi, kuid äh, me teame, et tegelikult olid just suured monopolid need, kes toetasid natse Vichy's toimunu ja, ja teised äh, piirkonnad, me ei saa kõike samas, äh, samavõrdselt kohelda, me ei saa võrrelda kommunismi ja natsismi Te üritate siin õigustada kommunistlikke tagakiusamisi, aga tegelikult mängus on äh, meie tulevik, sotsialism on meie tulevik, et meie kõigi kohustuseks on äh, mitte nõustuda selliste avaldustega. suur tänu, härra Papadakis. nüüd on vaba mikrofoni voor lõppenud ja annaksin sõna volinik äh, Avramopolusele komissaari olkaa hyvä. Is it my turn or? Kas minun vuoro? Okay, thank you. Well, dear colleagues. head kolleegid. lubage, ma alustan tänusõnadega selle väga elava ja huvitava arutelu eest, mis on igati ajakohane. nagu teate, igal aastal komisjon tähistab kahekümne kolmandat augustit, päevana, mil mälestame nende miljonite, eh, neid miljoneid ohvreid, mille põhjustasid totalitaarsed režiimid. totalitaarne režiim, see ei ole ideoloogia, sellel ei ole värvi, see on teatud mõtteviis, tavad, meetodid. totalitaar, eh, totalitaarsus on demokraatia vastand, inimväärikuse vastand meie ülesanne on mäletada, mäletada selleks, et kaitsta põhiõigusi, demokraatiat, inimõigusi, seista üheskoos kõige vastu, mis ähvardab meie Euroopa demokraatlikke väärtusi. ma näen Euroopa Parlamendis üleüldist pühendumust sellele, et kaitsta ja säilitada Euroopa projekti, mis sai alguse pärast teist maailmasõda, kui targad ja otsusekindlad juhid, olgugi et nad selgelt mäletasid veel seda, mis veel mõned aastad tagasi oli toimunud, kes sellest hoolimata suutsid teha ajaloolise otsuse ja panna aluse sellele laiemale rahu, stabiilsuse ja demokraatia alale, milles me täna elame eurooplastena. ent me ei tohi seda, me, me ei tohi jääda arvama, et see kogu aeg nii ongi ja, ja paratamatult nii olema jääbki. ka täna on neid, kes seavad Euroopa Liidu küsimuse alla ning me peame nüüd olema, suutma oma inimesi juhtida ning olema truud sellele vastutusele, mis pärin, mis tuleb meile eelnevatelt põlvkondadelt. ainult niimoodi saame tagada, et ajalugu ei kordu. kui me jätame tähelepanuta või ei mõtesta või ei loe enam ajalugu, siis ei suuda me õppida minevikust ja see on kõige suurem oht tulevikule, mis meie ees seisab. sest, sest ajaloo tähelepanuta jätmine oli see, mis põhjustas need sündmused, mida täna mälestatakse üheskoos peame me täitma oma ülesanded meie kodanike ees ning olgugi, et mõned väidavad, et kodanikud ei usu enam neisse ja ei tunneta sidet Euroopa Liiduga, teame me, et asi on hoopis vastupidi. andmed näitavad, et üle seitsmekümne protsendi keskmiselt Euroopa kodanikest tunnevad endid Euroopa kodanikena ja on samas loomulikult tihedalt seotud oma riikidega. see arv on järjest kasvanud juba aastast kaks tuhat kaksteist, kui vastav näitaja oli kuuskümmend üks protsenti. me peame jätkama koostööd selleks, et kõik Euroopa Liidu kodanikud tunneksid ennast Euroopa kodanikena ning koostöö all mõtlen ma koostöö tegemist kogu ühiskonnaga, kõigi ühiskonna osadega. koostöö on meie veres ning süntees on meie demokraatia tuum, sellepärast et eurooplane olla ei ole mitte ainult meeldiv moto, vaid tuleb olla salliv. tuleb järgida pluralismi väärtusi ning olla solidaarne. meie ühiste väärtuste tunnustamine, meie inimsuse tunnustamine, meie ühise pühendumuse tunnustamine, elada vabas ja rahumeelses maailmas on see. pühendumine mitmekesisusele, mitmekeelsusele, eri kultuuride austamisele, eri identiteetide ja traditsioonide austamisele, üksteise austamine, oma riikide armastamine, oma naabrite austamine. see on kuulumine Euroopa peresse. ma loodan, et need pingutused jätkuvad teie toel Euroopa Liidule, mis mäletab oma minevikku, õpib sellest ja ei pöördu selle juurde tagasi Euroopa Liidu, liidule, mis on äh, majakas kogu maailmale, mis on ainulaadne solidaarsuse paradigma kogukondade ja riikide vahel. aitäh! suur tänu, volinik Avramopoulos, nende tarkade sõnade eest ja järgmisena saab sõna nõukogu esindaja, minister Tüti Tuppurainen, palun. Madam President, proua juhataja, austatud daamid ja härrad, parlamendiliikmed. me peame õppima, õppima palju oma ajaloost. just praegu, kui meie ühised väärtused on, vajavad tuge ja, ja tu-, tugevdamist. paremäärmusluse tõus, antisemitismi tõus Euroopas on probleem, mille lahendamises peame kõik osalema. teadlikkuse suurendamine ja sellega seotud meetmed on väga oluline vahend siin. aga haridus on väga oluline selleks ja me peame jätkuvalt tegema jõupingutusi selleks, et eh, säilitada oma ühiskondade vabadus. meie noored, järgnevate põlvkondade inimesed peavad eh, saama õppida nendest vigadest, mis meie ühises ajaloos on tehtud. Euroopa tulevik peab rajanema ühistel väärtustel, ühisel mõistmisel, meie traditsioonide ühisel mõistmisel ning äh, Äh, ning äh, selle mõistmisel, mis on olnud taunimisväärset, muuhulgas totalitarism. ning äh, õigusriigi põhimõtet tuleb kindlasti toetada. suur tänu veel kord teie pühendumuse eest sellele väga olulisele teemale. kiitokset myös. suur tänu ka nõukogu esindajale, aitäh minister Tuppurainen nende tähtsate sõnade eest. see arutelu on nüüd lõppenud ning olen saanud neli resolutsiooni ettepanekut Rahvaparteilt, ECR-ilt ja sotsiaaldemokraatidelt ning lisaks ka uuendava, uueneva Euroopa fraktsioonilt arutelu on lõppenud ning hääletus toimub neljapäeval ja nüüd mõningad teadaanded. Uh, the sd and id groups have notified the president of decisions relating to uh, sotsiaaldemokraadid ja ID fraktsioon on teatanud teatud muudatust, muudatustest komisjonide ja delegatsioonide koosseisus, need pannakse kirja tänase istungi protokolli ning jõustuvad uh, selle teate kuupäevast. no nii esitlustalla on seuraavan. suur tänu, järgmisena nõukogu komisjoni avaldused, mis puudutab ülevaadet rahapesuvastaste õigusaktide rakendamise olukorrast ja palun teil tähelepanelikult kuulata. enne arutelu saan teile juba anda, et me katsetame uut süsteemi, mis võimaldab äh, elektrooniliselt registreerida sõnavõtusoove äh, ja ka sinise kaardi äh, küsimusi. Te olete saanud e-post, postile selle süsteemi kasutamisvõimalused ja te saate oma sõnavõtusoovid edastada, kasutades hääletusseadet lisaks sellele võite esitada taotluse ka tavapärasel viisil, te võite tõsta valge kaardi selleks, et sõnavõtusoovi või siis isiklikult äh, arutelu alguses äh, tulla koordinaatori juurde ja sinise kaardi küsimuse puhul saate te endiselt seda teha ka sinist kaarti tõstes seda elektroonilist süsteemi äh, katsetatakse mitmete arutelude käigus ja tahaksin teile meelde tuletada, et äh, palun hoidke hääletuskaart endaga kaasas, sest see on äh, eeldus sellele, et saame seda süsteemi katsetada ja loodame, et kasutate seda võimalust. ja nüüd läheme siis tõesti selle rahapesuvastuste õigusaktide rakendamise olukorra juurde ja kõigepealt annaksin sõna nõukogu nimel minister Tüti Tupurainelile, palun austatud juhataja, austatud volinik, parlamendiliikmed, suur tänu, et eesistujal paluti anda oma panus ka sellesse arutelusse. võitlus terrorismi rahastamise ja rahapesuga on väga oluline meie eesistumise ajal ning on valdkond, millega tegelemisele nõukogu on selgelt pühendunud. viimastel aastatel on parlament, nõukogu ja komisjon teinud tihedat koostööd selleks, et eh, paika seada tõhus eh, süsteem võitluseks terrorismi rahastamise ja rahapesuga. oleme tugevdanud regulatsiooni konkreetsemalt aastal kaks tuhat üheksateist, eh, täiendades rahapesu tõkestamise direktiivi uute muudatustega ning liikmesriigid peavad seda jaanuari, peavad selle rakendama jaanuariks kaks tuhat kakskümmend. viies rahapesu tõkestamise direktiiv suurendab rahapesu andmebüroode volitusi ning täpsustab infot ja reguleerib ka eh, virtuaalvääringuid ning eh, ettemakstud kaarte selleks, et tõhustada võitlust terrorismi rahastamisega. neljas, eelmine rahapesu eh, tõkestamise direktiiv, selle rakendamine venib endiselt. komisjon saaks teile muidugi täpsemalt rääkida, aga ma saan aru, et mõned rikkumismenetlused on juba lõpule jõudnud läbi Euroopa finantsjärelevalvesüsteemi järelevalve äh, hind, hinde, olukorra hindamise on uuritud ka riski, mis tekib äh, finantssüsteemile rahapesu tõttu ning juristid, lingvistid praegu täpsustavad seda, selle dokumendi sõnastust ja see jõustub ilmselt jaanuaris täpsustatakse ka reegleid pangaliidu õigusaktides, eh, konkreetsemalt eh, kapitalinõudeid. viies eh, tõhustamis, rahapesu tõkestamise direktiiv suurendab pangandusjärelevalve ja rahapesu andmebüroode vahelisi äh,, laiendab nende suhteid ning suurendab seega finantsstabiilsust. Need reeglid Need normid on juba jõustunud ja liikmesriigid tegelevad praegu nende rakendamisega. see rakendamine tuleb lõpetada detsembriks kaks tuhat kakskümmend. rahapesu tõkestamise valdkonnas on meil ka nimekiri kolmandatest riikidest, mis on kõrge riskiga riigid, tulenevalt puudustest nende süsteemides. märtsis, nagu teate, nõukogu nõustus võttis vastu, kiitis heaks komisjoni delegeeritud akti see nimekiri on selgelt oluline, aga selle mõju tagamiseks kogu ulatuses ja selle kvaliteedi tagamiseks on meil vaja see korrakohaselt vastu võtta. selleks, et see, selleks on vaja läbipaistvat ettepanekut komisjonilt ja komisjon peab looma ka motivatsiooni asjaomastele riikidele muudatuste tegemiseks. komisjon on intensiivselt töötanud vastava metoodikaga ja kavatseb oktoobris meid sellest teavitada. kriminaalõiguse raamistik rahapesu valdkonnas on samuti nüüd tugevam läbi selle, et vastu on võetud direktiiv äh, võitluseks rahapesu vastu kriminaalõiguslike vahenditega seda direktiivi praegu liikmesriikides rakendatakse ning ülevõtmistähtaeg on detsember kaks tuhat kakskümmend. head parlamendiliikmed, nõukogu on teinud tööd ka teistes valdkondades. detsembris kaks tuhat kaheksateist lepiti kokku konkreetne rahapesuvastase võitluse tegevuskava selleks, et parandada praegust süsteemi ning eh, me teostame vastu võetud meetmete seiret järjepidevalt. oleme tellinud komisjonilt ka tagantjärgi ülevaate või analüüsi rahapesujuhtumite kohta, mis hiljuti on aset leidnud selleks, et rakendada vastavaid meetmeid. komisjon avaldas oma aruande juulis ja ei, lõpetas oma aruande koostamise juulis ja esitleb seda oktoobris nõukogule tulenevalt sellest ja teistest aruannetest ootame ECOFINilt detsembris järeldusi rahapesuvastase võitluse kohta, milles räägitakse ka komisjoni meetmetest või meetmetest, mille komisjon võiks vastu võtta. väga palju on tehtud ja ma arvan, et meie ühine töö rahapesuvastases võitluses on hea näide koostööst. meie prioriteet eesistujana on võidelda maksupettuste ja maksudest kõrvalehoidmise ning agressiivse maksuplaneerimisega. ootan huviga teie mõtteid nende teemade kohta, aitäh! kiitokset ministri suur tänu, minister Tuppurainen ja nüüd äh, paluksin komisjonil sõna võtta ning volinik Vera Jourova saab sõna, palun lugupeetud juhataja, lugupeetud saadikud, rahapesu on hilju-, viimastel aastatel olnud tähelepanu keskmel ja on seotud mitmete väljakutsetega, mis Euroopal on. komisjon on täielikult pühendunud selleks, et tagada meie finantssüsteemi ning kaitsta meie kodanike rahapesu tulu äh, eest kodanike kaitsmine terrorismi eest samuti vajab jõulist süsteemi selleks, et äh, tagada terrorismi rahastamise tõkestamine. meie rahapesu eelnõud tahavad taastada meie kodanike usaldust ja rahvusvaheliste partnerite usaldust. viimastel aastatel oleme koos parlamendiga pingutanud selleks, et uued reeglid paika saada rahapesuvastase õigusliku äh, läbivaatamine ning kriminaalkaristus vastava tegevusega ning äh, koostöö Äh, rahapesu andmebüroode vahel ning õiguskaitseasutuste vahel ning samuti ka Euroopa Pangandusjärelevalve Ameti rolli tugevdamine on selle valdkonna olulised sammud. aga meil on vaja tõhusat äh, rakendamist ning parlamendil on õigus rõhutada seda teemat käesoleva ametiaja alguses. tahaksin rõhutada, kui oluline on liikmesriikide rakendamine nii neljanda kui viienda rahapesudirektiivi osas ning viimane hakkab kehtima kaks tuhat kakskümmend aasta jaanuarist. komisjon on vaadanud liikmesriikide tegutsemist tähelepanelikult, rikkumismenetlusi on avatud kui seoses neljanda direktiivi ülevõtmisega ja mõned neist menetlustest on käimas. me kontrollime nii õigusaktide vastavust kui ka seda, kuidas neid reegleid rakendatakse ka reaalsuses. mitmed puudused võivad